kord vastavalt muudetud. nüüd läheme edasi hääletustega. esimene raport kolleeg Haudala kaitse subsideeritud impordist riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. aitäh. nüüd äh, teine äh, kolleeg Hautala raport kaitse dumpingu hinnaga impordist riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, samamoodi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud nüüd äh, Jaroslav Valesa raport Euroopa Liidu ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping, samamoodi nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd Gabriel Mata raport Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd äh, Gianluca Bonanno raport ülemaailmse tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi käsitlev äh, koostööleping Koreaga, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud järgmine hääletus puudutab Rusa Toomasesi raportit Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd Sven Kiigoldi raport Maksebilansi rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika. tekst häälet-, teksti hääletus tervikuna, esimene plokk, härra Korber, äh, mäletuslik küsimus. mikrofon. lülitage palun mikrofon sisse. aitäh siin oli kakskümmend viis lehekülge ähm, muudatusi, muudatusettepanekud on saksa äh, keeles ja meil oleks tarvis äh, nendega tutvuda ka inglise keeles. jah, härra Karber, ma ütlesin, et äh, muudatusettepanekud tehti eelmiseks nädalaks ja need on kõik ära tõlgitud nii et äh, teie teadaandel ei ole siin ähm, mingit mõtet, äh, kui ehk äh, mõjutada tulevast referendumit. nüüd esimese ploki hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd Iljana Jotova raport ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Liidu mägipiirkondades algtekst äh, lõige kuusteist kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend kaks algtekstist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kuus algtekstist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viiskümmend kolm algtekstist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend kuus algtekstist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud samuti vastu võetud. lõige kuuskümmend kolm algtekstist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kaheksa algtekstist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud nüüd resolutsioon äh, tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. tänan. Äh, soovin teile äh, kena lõunat. Äh, lasen nüüd äh, kolleegidel lahkuda, kes seda tegema peavad ja jätkame seejärel kohe hääletuste selgitustega.